selles koosseisus ja sellises vormis tegutseb alles teist ametiaega, sest varem moodustas ta osa transpordikomisjonist. mis tähendab, et meil on viieaastane kogemus alalise parlamendikomisjonina tegutsemisest ja täna me alustame uut ametiaega selle parlamendi komisjonina. mul on suur au juhtida meie koosoleku seda osa. ja seda põhjusel, et, et esimees ja esimene aseesimees puuduvad. mina olin teine aseesimees ja seetõttu on mul täna au juhtida meie koosoleku esimest osa. ma lähen nüüd üle inglise keelele ja ma tahaksin teile meenutada ja teavitada teid, et meie tänase koosoleku eesmärk on valida komisjoni juhatus. tegemist on valimistega ja eelkõige ja esimesena me peame valima komisjoni esimehe ja seejärel aseesimehed lubage teile meenutada, et vastavalt kodukorra reeglile kui on ühele ametikohale esitatud ainult üks kandidaat, on võimalik valida ta lihtsa heakskiitmisega. loomulikult on ka teine võimalus. kui keegi soovib salajast hääletust, on meil vaja kaheksa liikme taotlust salajase hääletuse läbiviimiseks. ja seda nii esimehe kui ka aseesimeeste valimiste puhul. lubaga, lubage alustada valimistega. esimesena sooviksin ma teada saada, kas meil on kvoorum kohal kas meie koosolek on pädev valima komisjoni uut aseesimeest ja ma palun nüüd sekretäriaadil teatada, kas meie tänase koosoleku kvoorum on koos. mulle teatati, et kvoorum on olemas uue esimehe valimise korraldamiseks. järgmisena on vaja esitada esimehe kandidaadid ja nüüd ma pöördun teie poole. millise poliitilise fraktsiooni esindaja teeb ettepaneku juhataja kandidaadi kohta, härra Van Nistelrooy, Rahvapartei koordinaator, palun. tänan esimees, regionaalarengu komisjon on väga tähtis komisjon ja nagu te ütlesite, me alustame nüüd teist ametiaega ja Rahvapartei nimel tahaksin ma teha ettepaneku seada kandidaadiks proua Hübner, kes on parlamendi uus liige, kuid ta on väga pädev ja kvalifitseeritud nendes konkreetsetes küsimustes ja saaks anda olulise stiimuli meie tööle. ja seega Rahvapartei nimel teeme ettepaneku valida proua Danuta Hübner komisjoni esimeheks tänan. vastavalt kodukorrale ma pean nüüd pöörduma komisjoni liikme poole, kelle kandidatuur on üles seatud küsimusega, kas ta on nõus kandideerima sellele kohale. jah, ma nõustun, tänan teid. tänan ka teid, seega kandidaat on oma nõusoleku andnud. seega kõik kodukorra reeglites ette nähtud aspektid on täidetud. kas on teisi ettepanekuid esimehe kandidatuuri kohta? poliitiliselt on see võimalik. kas on veel ettepanekuid, kommentaare? jah, palun. palun ka tutvustage ennast. jah mina olen roheliste esindaja. ja muidugi mõista, me oleme nõus sellega, et fraktsioonid on välja pakkunud Rahvapartei nimel kandidaadi, tegemist on üldse kokkuleppega, kuid mul on ka üks küsimus, proua Hübner on olnud siiani volinik ning esimene küsimus, mida komisjon käsitleb, äh, tegelikult need küsimused on seotud sellega, millega ta tegeles ka volinikuna no kas siin ei tekitatud äh, konflikti tema eelneva ja praeguse ameti vahel? jah, suur tänu, ma tahaksin äh, paluda, et äh, proua Hübner vastaks sellele küsimusele. Of... mind ei ole veel esimeseks valitud ja seetõttu mul ei ole selles konkreetses küsimuses võimalikku ettepanekut teha. kuid ma kujutan ette, et olukorras, kus taoline potentsiaalne huvide konflikt võiks tekkida, äh, on võimalik leida ka lahendusi ja kuulamiste puhul ja kui meid valitakse komisjoni esimehe kohale, võin ma paluda äh, aseesimehel juhtida koosolekut, kui rohelise erakonna kolleegid sellise palve esitavad see võiks olla lahenduseks, kuid lubage mul öelda, et ma tõsiselt usun, et Euroopa Parlamendi liikmeks saamine ja selle komisjoni juhtimine iseenesest ei põhjusta huvide konflikti olukorda ja ma kinnitan teile, et ma annan endast parima taoliste olukordade vältimiseks, et ei tekiks selliseid kahtlusi. ma samuti olen veendunud, et kui kinni pidada reeglitest, siis sellist olukorda ei teki. ja ma usun, et me leiame lahenduse ka sellele konkreetsele asjaolule, mida mainis meie kolleeg. Yes, thank you. tänan. rohkem kommentaare ja märkusi ei ole. seega ettepanekut salajase hääletuse läbiviimiseks pole tehtud ja seetõttu ma kuulutan kandidaadi valituks komisjoni esimehe kohale. So, well, thank you uh, very much. suur tänu teile. ja nüüd on minu ülesandeks jätkata koosoleku juhtimisega ja järgmine ülesanne on läbi viia aseesimeeste valimised. Äh, mulle tundub, et vahepeal kvoorum ei ole muutunud ja seetõttu seda protseduuri ei ole uuesti vaja läbi viia ja seetõttu ma alustuseks küsin kas teil on kandidaate esimehe, aseesimehe kohale? proua Kreel, palun. suur tänu, proua Hübner. kõigepealt lubage õnnitleda teid komisjoni esimehe, regionaalkomisjoni esimehe kohale valimise puhul soovin teile edu selle komisjoni juhtimisel ja loodan koostööle teiega. ma samuti loodan, et üleminek komisjonist parlamendile saab teile olema kerge ja et teie ideid tulevase struktuuripoliitika kohta saame koos edasi arendada. meie fraktsiooni nimel ma teen ettepaneku härra Stravakakise äh, kandidatuuri esimehe, aseesimehe kohale ma usun, et temast saab olema hea, tugev aseesimees, tema on Kreetalt pärit ja on üsna palju juba olnud seotud struktuuripoliitikaga ja seetõttu ettepanek valida ta esimeseks aseesimeheks. tänan, Konstantin. ma saan aru, et härra Stavrakakis on nõustunud kandideerima nendel valimistel. ja palun, härra Stavrakakis. kommenteerin, peab siia öelda, et aitäh. jah, ma hea meelega nõustun selle kandideerimisega. seega mu järgmine küsimus, kas on meil teisi kandidaate esimese aseesimehe kohale? tundub, et mitte. mis tähendab, et me võiksime lihtsa heakskiitmisega kandidaadi valida mulle meenutati, et ma peaksin valjusti välja ütlema, et me oleme saanud kõikidel kandidaatidelt majandushuvide deklaratsiooni, mis on oluline teave teile, et kõik eeltingimused on täidetud. ja nüüd me võime jätkata järgmise valimisega. ja ma palun teil nüüd nimetada kandidaate teise aseesimehe kohale härra Van Nistelrooy veel kord. tänan, esimees. kõigepealt ma tahaksin väljendada oma heameelt teie valimiste pool ja esitada meiepoolse kandidaadi teise aseesimehe kohale. meie ettepanek on Markus Piiper, kes kuulus ka eelmisesse parlamendi koosseisu ja on teinud väga head tööd Äh, ka möödanikus selles komisjonis. meie kandidaadiks teise aseesimehe kohale oleks seega härra Markus Piiper. ja nüüd ma pöördun härra Markus Piiperi poole küsimusega, kas ta on nõus kandideerima nendel valimistel. esimees, ma õnnitlen teid ja ma hea meelega võtan endale selle ülesande ja saan osaks teie poolt juhitavas meeskonnas. tänan teid, järgmine küsimus. kas meil on teisi kandidaate teise aseesimehe kohale meie komisjonis? kui pole, siis lihtsa heakskiitmisega kinnitame selle kandidaadi. ja ma paluksin nüüd Markusel äh, tulla siia ette ja võtta koht laua taga. tänan teid. järgmine punkt kolmanda aseesimehe valimised. ja veel kord, jah, palun teil sõna. În primul rând vreau să vă felicit pentru uh, noua poziție. Uh, ma tahaksin teid õnnitleda teie uue ametikoha puhul eh, regionaalarengu komisjoni esimehe kohal ja öelda teile tere tulemast meie komisjoni. Ja ma tahaksin lisada, et ALDE fraktsiooni puhul teeme me ettepaneku proua eh, Hjusmenova kandidatuuri. Eh, proua Hjusmenova kuulus Regionaalarengu Komisjoniga eelmises parlamendikoosseisus, oli samuti aseesimees ja me toetame teda kandidatuuri. kahjuks teda meie seas täna pole isiklikel põhjustel, ta saadab oma vabandused ja palus eh, teile edasi öelda, et ta on nõus kandideerima. tänan teid selle avalduse eest kas on teisi kandidaate kolmanda aseesimehe kohale. kui mitte, siis me võiksime lihtsa heakskiitmisega kinnitada kandidaadi. ja nüüd jätkame viimase hääletusega neljanda aseesimehe kohale ja ma nüüd küsiksin teilt, kas teil on kandidaate välja pakkuda ja palun jah, lugupeetud esimees, rohelised äh, pakuvad välja Mikaile Tremopoulose kandidatuuri, kes on Kreekast ning kes tunneb suurt huvi äh, Balkani, Poolsaare ning Vahemere probleemide vastu. ja ma tahaksin samuti kasutada võimalust ja õnnitleda teid ning soovida kogu teie meeskonnale suurepärast äh, ametisoleku aega suur tänu. ma nüüd pöörduksin härra Tremopuuluse poole. kas te olete nõus kandideerima sellele ametikohale? omalt poolt ma sooviksin teid õnnitleda teie valimise puhul komisjoni esimehe kohale ja ma tahaksin öelda, et ma hea meelega võtan vastu selle kandideerimise. suur tänu teile selle avalduse eest kas on teisi kandidaate sellele ametikohale? kui mitte, siis me võime hääletada lihtsa heakskiitmisega. ja ma tahaksin tänada kõiki teid selle kiiresti läbi viidud menetluse eest ja ma võib-olla kasutaksin kaks minutit teie ajast selleks, et öelda teile, et ma tänan teid teie usalduse eest, mille te olete üles näidanud minu suhtes. ma loodan olla kättesaadav, tõhus, produktiivne komisjoni esimees. loomulikult me peame tegutsema koos ning looma üksmeele meie ühiste väljakutsete ja visiooni ümber, ühendades kõiki poliitilisi fraktsioone me lähtume sellest, mida komisjon on juba saavutanud oma viimase viie aasta jooksul, meil on tehtud palju ja head tööd ja ma loodan, et meil saavad olema mitte ainult poliitilised debatid, mis on kriitilise tähtsusega järgnevatel aastatel, vaid et me suudame teha ka äärmiselt konkreetset tööd meie komisjonis. ja ma alati kaitsen seda, mille nimel me tegutseme ja ma loodan luua ka loomingulise õhkkonna meie komisjonis. suur tänu teile veel kord. ja nüüd me võime kohe asuda meie teise koosoleku juurde, tavakoosoleku juurde. seega ametlikult lõpetame selle koosoleku osa. seega asutav koosolek on lõppenud ja nüüd alustame meie tavalise koosolekuga mille jaoks on meil koostatud ka päevakorra projekt, mis on teile välja jagatud, mis on teile nüüd kättesaadav ja esimese päevakorrapunktina on äh, selle pä koosoleku päevakorra kinnitamine. ja ma tahaksin teid teavitada, et meile ei ole laekunud ettepanekut päevakorra projekti muutmiseks seega, kui praegu selliseid taotlusi ei esitata, loeme päevakorra kinnitatuks, nii nagu see teile on välja jagatud. küsimus on? muudatusi ei ole, seega loeme päevakorra kinnitatuks. tänan teid selle eest. ja ma tahaksin öelda, et Regionaalarengu Komisjoni kuueteistkümnenda aprilli koosoleku protokoll on teile teadmiseks välja jagatud Äh, uue parlamendi koosseisuna ja me ei pea seda kinnitama. seega protokoll on teile teadmiseks välja jagatud ja me võime kohe asuda kolmanda päevakorrapunkti juurde, mis on juhataja teadaanded. ja sellega seoses ma tahaksin teile tutvustada kolme punkti. kõigepealt seda, et mis puudutab eelarvam küsimust, mis on aktuaalse tähtsusega küsimus meie eelolevatel aastatel, ma tahaksin teile meenutada, et meil on varem juba selle arvamuse koostamiseks proua Petše Rahvaparteist nimetatud, kuid teda ei valitud tagasi. ja nüüd seisab meie ees raske ülesanne ja ma nimetan seda väljakutseks, kuna meie töökalender on väga tihe ja meie ees on ülesanne heaks kiita arvamus eelarve kohta, me peame leidma nüüd selle arvamuse koostaja ning arvestades meie väga tiheda töögraafikut ja ka seda, et selliseid vastuolusid küsimusi eriti palju ei olnud, siis on tavaliselt esimees välja pakutud arvamuse koostajana ja see on ka minupoolne ettepanek, kas te olete nõus, et komisjoni esimees saab olema kahe tuhande kümnenda aasta eelarve arvamuse koostaja. see on küsimus teile, jah, palun, Lambert. Eh, suur tänu ma arvan, et teil on täiesti õigus, mis te ütlesite, et proua Petra ei valitud tagasi, aga meie komisjon peab endiselt tagama, et me saame oma rolli täita eelarve ettevalmistamisel, me peame esitama omapoolse arvamuse. ma usun, et see on meetod, mida on ka varem kasutatud. tavapäraselt on see esimees, kes võtab endale selle rolli ning tagab, et see arvamus oleks esitatud õigel hetkel antud menetluse käigus. vaadates seda dokumenti, see on üks punkt, mida ma tahaksin rõhutada mis puudutab Regionaalarengu Komisjoni tegevust, siis see, mida me varasematel aegadel oleme teinud, on see, et me esitame erinevaid eh, innovatiivsete projektide piloote, mida finantseeritakse. vabandust, me läheme edasi. viies punkt oli see, me peame lihtsalt praegu kokku leppima, kas me valime teise koostaja või mitte. protseduur on arusaadav, ma ütlen oma arvamuse hiljem. kas keegi arvab veel midagi äh, protseduuri kohta? suur tänu. kõigepealt te praegu ütlesite, et kui meil on tegemist, kui võib tekkida huvide konflikt siis te mõistate selle olukorra delikaatsust ja reageerite sellele. loomulikult eelarve on see, mis on esitatud komisjoni poolt ja kui teie esimehena võtate endale selle vastutuse, siis ma usun, et meil tekiks probleem. ja võib-olla oleks hea, kui üks aseesimeestest võtaks endale selle ülesande või see jääks fraktsioonide ülesandeks. loomulikult me peame ka põhimõttelist diskussiooni pidama suur tänu, mul ei ole sellega mingit probleemi ning kui te soovite teha ettepaneku, et selle ülesande täidaks esimene aseesimees, siis oleks ju kõik hästi. kas on veel kommentaare? proua Krell. suur tänu. meie fraktsiooni nimel ma toetan seda, ettepanekut, et esimees võtab endale selle ülesande. ma ei usu, et siin tekiks, er-, kerkiks esile mingeid raskusi, sest viimase aari, paari aasta jooksul eelarvediskussiooni jooksul meil ei olnud äh, probleeme äh, komisjoniga, vaid komisjonil ja parlamendil oli probleeme nõukoguga, nii et ma ei näe seda konf-, huvide konflikti siin. kuid äh, debati käigus ma tahaksin rõhutada neid pilootprojekte, mille me viisime sisse eelarvesse eelmisel aastal. me tahame kinnitust, et nad lähevad ka käesolevasse eelarvesse ja härra Van Nistelrooy sellele ka viitas, sest tegemist on kaheaastased projektid ning nad peavad olema kindlasti ju ka eelarves öeldes uuesti üle, et me räägime sellest viienda päevakorrapunkti all, kuid nüüd on siis ettepanek härra proua Schäterilt, ma ei tea, kas on veel kommentaare? suur tänu. ma olen järgmise aasta eelarve raportöör ja olles siin selles komisjonis asendusliige, siis ma tahaksin rõhutada, et meie debatt toimub nõukoguga. see tähendab, et eelnõu eelarvet, eelarve eelnõud muudetakse parlamendi liikmete poolt tegemist on olulise taustinformatsiooniga siin ja ma ei näe mingit probleemi selles, et et seda tööd täidab esimees ja ma arvan, et on mõttetu väita, et meil debatt toimub komisjoniga, kuigi tegemist me peame läbirääkimisi hoopis nõukoguga, mis puudutab äh, eelarve eelnõud. suur tänu, kas on veel kommentaare? proua Šeter, kas te jääte oma positsiooni juurde? sest siis me peaksime koordinaatorite koosolekul seda edasi arutama. palun. me jääme, äh, rohelised jäävad oma positsiooni juurde. I just opened the deadline for amendments. Yes, so we will take this issue to the coordinators meeting. nii et me läheme selle teemaga edasi koordinaatorite koosolekutele ja koordinaatorite koosolek toimub kohe peale meie korralist koosolekut. ning nüüd ma tahaksin anda teada, et tähtaeg muudatusettepanekute jaoks on siis kümnes august ja hääletus toimub koosoleku alguses, teisel septembril sest meil on siin ajaline surve ka taga. nii et oleme kokku leppinud, et mis puudutab eelnõu koostajat, et see teema läheb koordinaatorite koosolekule. minu teine teadaande selle päevakorrapunkti juures puudutab uue voliniku kuulamist regionaalvaldkonna jaoks, nagu te ehk teate, üheksanda juuli eh, esimese konverents on kokku leppinud lihtsamas menetluses ja kandidaat tuleb teisel septembril meie komisjoni ja koordinaatorite koosolek järgneb ning siis hinnatakse kuulamist ja Äh, esitatakse seal ka tulemus esimeste konverentsile ja ma usun, et see ongi meie ülesande ka kõik siis kõik septembris äh, osa istungjärgu jooksul toimub ka hääletamine. teine asi, milles ma tahaksin teile, mida ma tahaksin mainida, puudutab seda, mis teie ees laual juba on Need on siis äh, dokumendid, vaademehekond, mis puudutab äh, sidususpoliitikat ja regionaalarengu komisjoni ning seal on mitmeid märkmeid ning loodetavasti need on teie jaoks ka kasulikud, vajalikud. Need on praegu inglise keeles kui ka teiste keelte eksemplarid tulevad juba teieni siis elektroonilisel teel septembri jooksul. see on äärmiselt oluline just uute liikmete jaoks kes on uued meie komisjonis, et te leiate informatsiooni, mis puudutab äh, poliitikavaldkonda, kõiki põhilisi valdkondi siin, kuid siin on ka informatsiooni, mis puudutab äh, praktilisi äh, küsimusi ja funktsioneerimise igapäevast tegevust, kuidas komisjon toimib, milline sekretäriaat, poliitiliste fraktsioonide nõustajate rolli ja palju muid küsimusi ka kui te vajate lisainformatsiooni poliitika või komisjoni teema osas, siis äh, sekretäriaat hea meelega teid ka aitab. see oli siis kolmas ja viimane punkt, mida ma tahtsin oma teadade all mainida ning läheme edasi neljanda punktiga. kui kommentaare ei ole ja neljas punkt on siis koosolekute ajakava kinnitamine aastaks kaks tuhat üheksa. see informatsioon on teile ka juba edastatud ning ma tahaksin teile öelda, et see kalender võeti vastu ühehäälselt eelmise komisjoni koosseisu poolt. kui ei ole mingeid ettepanekuid muudatusteks, siis hääletamiseks meil vajadust ei ole ja kui ettepanekuid ei ole, siis äh, komisjoni koosolekute ajad aastaks kaks tuhat üheksa on siis kinnitatud meie kõigi poolt. ma näen, et kommentaare ei ole, sõnasoove ei ole. nii et me võime siis äh, selle päevakorrapunkti ka lugeda vastuvõetuks. Lähme edasi viienda punkti juurde. see on kaks tuhat kümme aasta eelarve kolmas jagu. on selge, et tegemist on väga olulise punktiga meie aasta jooksul ja see on oluline element meie komisjoni töös. sekretäriaat on valmistanud ette ka arvamuse projekti, mis on teile ka esitatud. ma tahaksin öelda, kas korrata veel seda, mida ma ütlesin sissejuhatuses et meil on olemas ka muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ning me hääletame neid muudatusettepanekuid ja arvamuse projekti meie järgmise koosoleku alguses, see on siis teisel septembril käesoleval aastal. ja nüüd ma tahaksin alustada debatiga, sest ma olen aru saanud ka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 need, äh, mida me juba regionaalarengu äh, komisjonis oleme arutanud. punkt viis näiteks, kui, kui vähendatakse regionaalpoliitika eelarvet, siis äh, ma usun, et see on siis õige reaktsioon ja ma usun, et see sobib ka meie komisjoni veendumustega. me peaksime kindlasti tagama, et eelarve jääb sellel tasemel, nagu ta esialgselt oli. Need, need asjad on siin sees, mis on hea ja see tähendab, et väga selgelt on see, see ettepanek pärit meie komisjonilt, kuid ma tahaksin midagi mainida punkti neli kohta. ja see on asi, mis on komisjonile väga oluline. ma tean ka teistes komisjonides ja ka selles komisjonis, et komisjonides eelmisel aastal me vaatasime erinevaid innovatiivseid pilootprojekte ning väga selgelt me oleme val-, valinud kolm teemat. kõigepealt vaadates äh, globaalselt tasandil sidusust ja me vaatasime, äh, me pöörasime sellele väga palju tähelepanu, vaatasime, kuidas me selles valdkonnas oleme töötanud viimase, viimaste aastakümnete jooksul selleks, et tagada äh, sidusust ja milline on siis õppetund ning kuidas me saaksime seda laiendada globaalsel tasandil ja arutada seda ka ÜRO-ga. see on üks nendest projektidest, mille kallal me oleme nüüd töötanud mitu aastat. kui äh, siin tulemus on positiivne siis sellest saab alaline kulukohustus eelarves. veel kaks projekti on, äh, üks nendest on siin ära toodud, see on siis Erasmuse projekt. ja siin siis on regionaalsel tasandil ette nähtud kulutused, kolmas puudutab äh, romide kogukonna äh, mõeldud kulutusi erinevates Euroopa piirkondades. me oleme siin Erasmuse välja jätnud, sest kaks tuhat kümme meil ei olnud e-, ette nähtud kulukohustus, kuid mida ma tahaksime öelda, et see ei ole ainult neljas punkt, mida me rõhutame, kuid septembris või niipea kui võimalik, me tahaksime saada informatsiooni äh, komisjoni käest, kuidas progressi on saavutatud, sest äh, komisjon on siin olnud äh,, regionaalarengu komisjon on olnud küllaltki entusiastlik olnud selles osas, kuid äh, me kindlasti Äh, toetaksime seda, et kahe miljoni eurone eelarve läheb sinna sisse aastast kaks tuhat kümme, kuid me tahaksime saada lisainformatsiooni. Konstantin Krõll. proua Krõll. Ähm, jah, suur tänu, lugupeetud eesistuja, ka mina tahaksin meelde tuletada, me peame tagama selle, et need pilootprojektid mis eelmise aasta eelarves rahastamist leidsid, et me jätkaksime nende elluviimist ning selleks oleks hea, et komisjon koostaks aruande selle kohta, mida on juba nende projektide raames tehtud. ma arvan, et võttes arvesse, et eh, pilootprojektide kestvuseks on kaks aastat, siis käesoleval aastal me ei peaks alustama uute pilootprojektidega, vaid peaksime tagama, et eelmisel aastal alguses tehtud eh, projektid leiaksid äh, elluviimist. samuti peame me mõtlema selle üle, kuidas äh, välja töötada nende pilootprojektide analüüs ning äh, jätkata siis tööd selle, neis valdkondades. ma usun, et me peaksime natukene muutma arvamust ja selles suunas siis äh, oma ideid väljendama. ja, Frau Vorsitzende, liebe kolleeg. suur tänu kas te kuulete mind, küsib saadik. üks asi, nii nagu, kui te teate. Äh, ehk te teate, et vaadates aasta kaks tuhat kümme eelarvet, siin on Jasper, Jasper ja Erasmus ja üks lihtne asi, mida ma tahaksin küsida. nii palju, kui ma tean, siis liikmesriigid peavad esitama kogu dokumentatsiooni, mis puudutab regionaalarengu fondi ja see tuli teha eelmise aasta lõpuni. seejärel komisjon omalt poolt peab analüüsima seda, e, kuidas liikmesriigid on täitnud äh, kõik need kohustused, mis puudutavad makseid ja kuidas toimub tagasimaksed sinna fondi. siin me räägime kohesioonifondist, kuid siin äh, see ajagraafik ei ole veel, äh, see aeg ei ole veel läbi, mis tähendab, et liikmesriikidel on veel aega selle kohta, kuidas nad saavad äh, ühtekuuluvusfondi äh, kohustusi täita, kuid me ei räägi siin üldse regionaalse fondi programmi kohustuse täitmisest liikmesriikide osas ning see võib, äh, kuidas see mõjutab aasta kaks tuhat kümme äh, eelarvet, nii et ma ei mõista seda olukorda. minu küsimus puudutab siin aastat kaks tuhat kümme, aga millised on siis tulemused, mis puudutavad tõukefonde kaks tuhat neli kuni kaks tuhat kuus, kus dokument dokumendid esitati eelmise aasta lõpus või äh, seda arutati eelmises komisjonis? Yes, please mm. -hmm. There was somebody here as well. Ja, Frau, Vorsi ja. Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Frage... Jah, lugupeetud äh, eesistuja, esimees. Ka minu küsimus on samasuunaline. Nimelt äh, räägitakse sellest, et fondid ei ole alati äh, kättesaadavad eelarve jaoks. tihtilugu või ei ole tihtilugu tegelikult vajadust nende järgi. ja ma sooviksin, et te informeeritaksite meid just nimelt äh, sellest, mis toimub eelarve raames nende fondide osas, mida veel ei ole laiali jagatud, aitäh. Thank you, madam chair, uh, I will tänan, esimees, ja nüüd ma lähen üle ungari keelele. kallid kolleegid, lubage mul rääkida natukene eelarve lepitusmenetluses. komisjoni liikmete poolt tõstatatud küsimused on just need, mis tõstatusid ka lepituskomisjoni siis ja äh, parlamendi esinduse poolt me teeksime ühepoolse avalduse. selles avalduses me toetasime komisjoni poolseid meetmeid maksete kiirendamise osas. vähemalt komisjon lubas seda teha. Äh, eelmisel kevadel langetas ka parlament vastavasisulise otsuse. me tegime ettepaneku ka äh, järgnevateks meetmeteks ühelt poolt mul on hea meel, et seda küsimust mainiti, nimelt seda, et ei ole piisav, et tagada liikmesriikide poolt rahade kulutamine, vaid tuleb keskenduda ka protsessi tõhususele ja tulemuslikkusele. kas nende rahaliste vahendiga tagatakse ka eesmärkide täitmine või mitte? ja tegemist on ju maksumaksjate rahaga ja oma avalduses me pöörasime tähelepanu asjaolule, et eelarve, millega meie tegeleme, Äh, soovib kriisiolukorda. me teame, et Euroopa Komisjon on püüdnud kokku panna kõikvõimalikke abistamismeetmeid ning leida rahalisi allikaid nende meetmete jaoks. me ei tohi unustada ka asjaolu, et ühtekuuluvuspoliitika raames on äh, suured summad olemas, mis on suunatud eesmärkidele äh, selleks, et ümber kujundada majandust. küsimus on selles, kas kõikide liikmesriikide tegevusprogrammid sobivad sellega kokku? Äh, liikmesriigid on käivitanud mitmeid erinevaid tegevusi, kuid siinjuures tuleb mainida, et liikmesriikidel on lubatud ka neid programme üle vaadata ning muuta oma kulutused sihipärasemaks selleks, et suurendada SKT-d, et aidata VKE-sid, et kaitsta töökohti või luua uusi töökohti. Äh, Euroopa Parlament tegi sellise ühepoolse avalduse lepitusmenetluse käigus ja meile teatati, et nõukogu suhtub sellesse küsimusega, küsimuse mõistvalt, kuna tegemist on äärmiselt olulise küsimusega. me sooviksime selle äh, küsimuse juurde tagasi pöörduda septembris ja loodetavasti äh, see küsimus saab kahepoolse toetuse osaliseks. Äh, minu teadaolevalt meie komisjon lähtub põhimõttest, äh, mis sobib suurepäraselt selle küsimuse lahendusega. raportöörina selles küsimusele pööran ma erilist tähelepanu regionaalarengu aspektidele ja ma loodan, et meie manööverdamisruum, mis on väga väike siiski, on selline, mida tuleks ära kasutada. ma igati toetan äh, selle arvamusprojekti. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich denke, dass dem Haushaltsausschuss äh, die Tänan esimees. ma usun, et eelarvekomisjon nende arvude osas, mis on välja toodud äh, regionaalprogrammide jaoks. usun, et selle informatsiooni me saame, kuid ma tahaksin teha ka ühe märkuse. kui meile arvenäitajaid antakse, siis need äh, on pärit kahe tuhande kaheksanda aasta eelarvest ning kahe tuhande kaheksandal aastal teatud hulk äh, programme just võeti vastu te küll veel ei tea, kuid võib-olla neljapäeva, nädala pärast te saate teada. ja näete ise, et ei ole kerge teatud piirkondades programme ellu viia. seetõttu tuleb äärmiselt ettevaatlikuks jääda. selles osas, mis puudutab kahe tuhande kaheksanda aasta fondide kasutamist. võib-olla neid fonde ei ole kasutatud nii, nagu me sooviksime, kuid sellest hoolimata ei tohiks vähendada fonde, mis on ette nähtud eelarvega kaks tuhat kümme. tahaksin meelde tuletada, et meil on N pluss kaks või N pluss kolm reegel, teisisõnu siis need piirkonnad, teisisõnu siis piirkonnad peavad ära kasutama neile eraldatud fondid, kui programm, programmiga on algus tehtud ning seda kahe-kolme aasta jooksul. ning selleks, et seda teha, selleks, et see oleks võimalik, siis me peame need fondid äh, jätma regioonide käsutusse, me ei saa üle viia makseid. kahe tuhande üheksandal aastal need fondid, mida ei ole ära kasutatud, me ei saa neid kuni kahe tuhande kolmeteistkümnendani aastani alles jätta, see ei ole võimalik meie eelarve raames. seetõttu tuleb tagada, et operatiivprogrammid äh, viidaks ellu võimalikult kiirelt vastavalt sellele, mis on parlamendis kokku lepitud. kuid samuti tuleb tagada see, et ka fondid oleksid kättesaadaval ning et neid saaks kasutada ettenähtud tähtaegade raames. ma usun, et siin on komisjon teinud väga head tööd just nimelt fondidele kättesaadavaks muutmisel ning kui fondidest ei peaks piisama, siis ma usun, et äh, eelarve ülevaatamise ja parandamise raames me saame olukorda parandada. selline on alati olnud meie komisjoni poliitika ka minevikus, kui me oleme läbi vaadanud komisjonipoolset eelarveprojekti. seda juhul, kui nõukogu ei ole alati toetanud regioone parlamenti. täna, kas on veel kommentaare eelarve kohta? ma tahaksin nüüd küsida, kas meie seas on ka Euroopa Komisjoni esindajad, kes tahaks sõna võtta? kui mitte, siis me edastame sekretäriaadi kaudu kogu vajaliku informatsiooni teile ja palun, proua Schröter. ma tahaksin rõhutada järgnevat. nimelt rohelistena teeme meie kindlasti muudatusettepanekuid, me leiame, et teatud hulk fond ei ole leidnud õiget kasutamist, eriti just kliimamuutuse valdkonnas. siin on tihti tekkinud konflikte seadusandlusega keskkonnakaitse vallas. me ei tee ettepanekuid uute eelarveridade jaoks, kuid eh, see, mis puudutab pilootprojekte, siis nende osas eh, me oleme nõus ka kaheaastane periood sobib meile ning me tahame, et tõepoolest need projektid leiaksid elluviimist. me toetame ka neid fraktsioone, kes soovivad pilootprojektide jätkamist. suur tänu, kas on veel kommentaare? kui mitte, siis oleme kokku leppinud, et sekretäriaat hangib vajalikku informatsiooni ja edastab teile selle niipea kui võimalik. ma tahaksin üle kinnitada, et kui komisjon valmistab ette ettepanekuid eelolevateks aastateks äh, makseassigneeringute kulukohustuste osas, siis ta arvestab kahe teguriga. kõigepealt võtab arvesse seda, äh, millisel määral on edenenud iga üksik tegevusprogramm, kuid samuti äh, analüüsib kogemusi nende programmide elluviimisel selleks, et langetada õige otsus seega, kui me oleme kokku leppinud sekretäriaadi edasises tegevuses ja tähtaeg on kümnes august, ma tahaksin seda veel kord üle kinnitada. tänan teid ja seega me võime asuda meie päevakorra viimase punkti juurde. muud küsimused? kas keegi soovib midagi tõstatada muude küsimuste all, kui mitte ma lõpetaksin selle koosoleku ja ma paluksin juhatuse liikmetel ja koordinaatoritel jääda saali koordinaatorite koosoleku ajaks, teistele soovin head suve.